arvan, et teie toetusel on komisjonil võimalik nende asjadega väga ruttu edasi minna. kindlasti me ootame teiega koostööd käesoleval sügisel tuleva ettepaneku osas, aitäh! suur tänu, härra volinik, homme toimub siis hääletus kell pool kaksteist selle teema üle nüüd äh, on meil päevakorras äh, Marina Janakudakise raport Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. annan sõna raportöörile neljaks minutiks, palun. Thank you. As government suur tänu praeguses äh, majanduslikus äh, kriisis äh, peame me kasutama oma võimalusi maksimaalselt ära ja üks võimalus on kasutada ära oma potentsiaal. kui me vaatame aga VKE-sid, siis me näeme, et neid juhivad peamiselt mehed, see tähendab, et suur osa rahvastikust ei täida oma potentsiaali see raport tunnustab naiste rolli VKE-de juhtimises ning näeb, millised on probleemid erinevates liikmesriikides. raport toob välja ka äh, panuse, mida naised saavad anda kohalikesse kogukondadesse ning Euroopa Liidu majandusse ning toob selgelt välja, et naistel on õigus valida, millist rolli nad mängivad, kas kodus või oma kogukonnas paljud naised peavad oma erinevaid äh, püüdlusi äh, püüdma ühildada ning äh, raportis on välja toodud hea tava soovitused ning praktilised juhised, mida liikmesriigid saavad rakendada, kui nad seda soovivad Euroopa Liidu liikmesriigid äh, on erinevad äh, naiste mm, ettevõtete juhtimise osas ning äh, toetuse osas, mis neile antakse ähm, naiste probleemid sellel teemal jäävad samaks, neil puuduv vastav toetus, neil ei ole piisavalt eneseusaldust ning nende vajadusi ei võeta arvesse, et nende probleemidega tegeleda, teen äh, ettepaneku muudatusettepanekuteks, äh, kõigepealt äh, tagada neile parem rahastatusele ligipääs, teiseks muuta haridussüsteemi, et julgustada tüdrukuid osalema ettevõtlusprogrammides kolmandaks võiksime arvesse võtta naisettevõtluse äh, saadikuid, kes äh, edendavad äh, ettevõtlusvaimu ning julgustavad naisi oma ettevõtteid asutama. raportid koostades, raporti koostamise puhul tahaksin tänada ka kolleege, kes on mind aidanud ning kolmekümne neljanda kolmekümne viienda ning kolmekümne kuuenda lõike osas tahaksime eraldi hääletust. kõik need teemad on äh, iseenesest väga olulised, kuid nad ei oma oma kohta raportis, mis puudutab naisettevõtlust VKE-de teemast, sellepärast mina ei, mina ei toeta neid eraldi hääletusi ma tean oma kogemusest, millised on probleemid nende naiste jaoks, kes püüavad luua ettevõtet. loodan, et Euroopa Parlament võtab selle raporti vastu ning et seda kasutatakse selleks, et toetada naisi, kes tahavad sellel alal midagi ära teha, hoolimata erinevatest piirangutest on naised näidanud, et nad on suutlikud ettevõtte asutajad. naiste toetamine selliste raportite läbi on ülioluline, see ei julgusta mitte ainult naisi ettevõtlusse astuma, vaid ka tagab neile võrdsed tingimused ning soolise võrdse kohtlemise. suur tänu! ning nüüd on siis vaba mikrofon kõigepealt eh, kolleeg Pastos. suur tänu, president. ma tahaksin tänada raportööri selle suure töö eest, mis ta on teinud ja me, eh, ta on teinud seda tööd nii hästi, et me jõudsime konsensusele. Eh, ettevõtlus on absoluutselt hädavajalik tegelikult siis sellega, kas mehed või naised ning mõelgem nendele raskustele, mis viimastel aastatel on olnud VKE-del. aga VKE-d loovad eh, väga palju eh, töökohti. naiste ettevõtlus on eh, midagi niisugust, millel on vaja toetust, see on äärmiselt oluline, see on oluline tööhõive seisukohast ning mm, väga tänuväärsed on need eh, nõuanded, mis ütlevad, et liikmesriigid peavad eh, andma toetusmeetmeid. siin on viidatud ka mm, eh, nende meetmete rahastusviisidele. eriti oluline on juurdepääs mikrorahastamisele ning selles osas on tehtud ka edasiminekuid Eh, mis puudutab nüüd neljakümne eh, kuuendat, neljakümne kuuendat eh, lõiget, siis selle vastu ei ole meil midagi, siin ei ole mingisuguseid juriidilisi vastuolusid, kuid siiski tegemist on vastuolulise punktiga. suur tänu, kolleeg Pastos ja ma tuletaksin teile meelde, et kui tegemist on vaba mikrofoniga, siis teil on aega ainult üks minut, nii et palun ärge ületage oma kõneaega. nüüd kolleeg Mikolašik. suur tänu. ettevõtlus on väga paindlik võrreldes teatud elukutsetega ja see võimaldab ka ühitada pereelu ja erialast tegevust. kahjuks ainult üks kümnest naisest Euroopas on ettevõtja, aga ülikoolides väga paljud diplomisaajad on just nimelt naised ning äh, ametvõimud peaksid looma paremad tingimused, andma toetust naistele, et nad saaksid äh, tegutseda ettevõtjatena. mikrolaenud on olulised niisugustele naistele, kes tahavad oma ettevõtet asutada. on ka teisi sarnaseid meetmeid ning me peaksime kutsuma üles liikmesriike neid kõiki rakendama. aitäh! suur tänu, kolleeg Mikolašik. ja nüüd äh, proua Tantšila. suur tänu, äh, praegune majandus- ja finantskriis, mis võimutseb Euroopa Liidus, on süvendanud neid äh, probleeme, millega seisavad silmitsi naissoost ettevõtjad. me kõik teame, kuivõrd olulised on VKE-d Euroopa Liidu majanduse kontekstis rohkem kui neljandik eh, väike ja keskmise suurusega ettevõtetest luuakse eh, inimeste poolt, kellel ei ole tööd, sellepärast ma arvan, on väga oluline, et me toetaksime rahaliselt ettevõtjaid, eriti naisi ning eh, kõiki ressursse tuleb rakendada ilma diskrimineerimiseta. tuleb edendada rohkem ettevõtlust Euroopa eh, tööturul ja on vaja vahetada selles osas paremat praktikat. aitäh! suur tänu! nüüd eh, proua Flašikova. suur tänu, eh, proua president, lugupeetud kolleegid. kahjuks tänapäeval ikkagi eh, diskrimineeritakse naisi Euroopa Liidu tööturul. me oleme rääkinud eh, palgalõhedest ja naistel on ikkagi vähem võimalusi luua VKE-sid, nende teel on palju takistusi, näiteks juurdepääsul informatsioonile ning sellepärast naiste võimalused on piiratud naiste võimekus on väga suur, nendel on väga suur potentsiaal teenida ühiskonda ning me peaksime neid julgustama ettevõtlusega tegelema. E, positiivsed sammud tähendavad seda, et on võrdsed võimalused meestel ja naistel. suur tänu, proua Flašikova, nüüd proua Benova suur tänu. statistika näitab, et tänu majandusfinantskriisile on naisettevõtjatel tunduvalt suuremad raskused kui meestel ning sellepärast ma kutsun üles eh, komisjoni, kohalikke omavalitsusi, riikide valitsusi eh, võimaldama naistele finantseeringut, nagu näiteks on see äh, äh, progressiv vahend, mis annab mikrofinantseeringut naiste ettevõtetele kahekümne viie tuhande euro eh, ulatuses on oluline anda nendele juurdepääs IKT-le ning samal ajal peab mõtlema ka, kuidas naisi aidata lapse hooldusega vaja on eh, pöörata tähelepanu ka naistele, kes on üle viiekümne, et nad saaksid luua oma ettevõtted, neid peaksid olema programmid niisuguste naiste jaoks. suur tänu. nüüd eh, proua Figurido. suur tänu, praegune kriis eh, mõjutab naisi eriti tõsiselt, eriti neid naisi, kelle sissetulekud on väga madalad. Nende hulgas on eh, madal eh, tööhõive ning eh, äh, praegusne raske olukord suurendab naiste eh, diskrimineerimist ning selle foonil eh, Eh, on väga palju naisi, kes on eh, FIE-d ja ütleme, ma ütleks, nad on pseudofied sellepärast, et tegelikult nad kuuluvad mingitesse organisatsioonidesse, aga tööandjad on endalt heitnud kõrvale kõik eh, sotsiaalsed kohustused ja sundinud nendele naistele pealse sellise pseudofienduse. ja need naised vajavad abi neid tuleb kaitsta igasuguse diskrimineerimise eest ning sellepärast ma äh, toetaksin neid meetmeid, mis on antud raportis välja toodud. suur tänu. ja nüüd eh, proua Pasescu. suur tänu VKE-d mängivad Euroopa majanduskasvus sotsiaalses eh, ühtsuses keskset rolli E-, Euroopa e, ettevõtluskeskkonda iseloomustab ikkagi see, et naised ja mehed ei ole võrdsed. naisi on ettevõtjate hulgas ainult kolmkümmend protsenti. selline diskrimineerimine mõjub halvasti nii naistele kui ka majandusele. meil on vaja programme, mis toetaksid naisi ettevõtluses ja võib-olla oleks vaja luua mingi amet, mis ehm, õhutaks naisi looma ettevõtteid vaja vähemalt oleks luua e, Euroopa andmebaas, mis näitab, milline on olukord naiste ettevõtluses naiste ettevõtluspotentsiaali tuleb kasutada tunduvalt tõhusamalt nii kohalikul, riiklikul kui Euroopa Liidu tasemel. aitäh ja järgmisena kolleeg Paš-. aitäh, president. lugupeetud volinik, kõigepealt ma sooviksin öelda, et ma hindan kõrgelt asjaolu, et Euroopa Parlament üritab naiste olukorda ühiskonnas parandada. E, nende erinevate resolutsioonide ja raportitega kutsume liikmesriike üles looma erinevaid raamistikke naiste jaoks, nii et naised saaksid ähm, ühiskonnas mängida kohta, mis, mängida rolle, mis neile kuulub ja samuti teha seda ka tööelus ja kodus kõik on nõus, et tegelikult Euroopa Parlamendi jõupingutused on ka tulemusi andnud. aga kui võtame nüüd ette teema naised ettevõtluses, siis me peaksime hoolikamalt analüüsima tagasisidet ja vaatama, millised meetmed tegelikult on tulemuslikud olnud ja millised meetmed on läbi kukkunud. sellise hindamise tulemusel saaksime me võtta paremaid meetmeid tulevikus selleks, et paremini toetada ettevõtluses tegutsevaid naisi. aitäh ja järgmisena kolleeg Mets-Saaros. aitäh, president. majandus- ja finantskriis äh, vaid süvendas äh, ettevõtjate probleeme, eriti naiste probleeme Eh, alla kahekümne viie ja üle viiekümne aastased naised olid eriti ähm, ähm, kannatanud selles kriisis ja ma arvan, et nendele peaksime ka tähelepanu pöörama äh,. Nemad võiksid vägagi suuresti ähm, lisada tööhõivet, see on potentsiaal, mis meil siiamaani on kasutamata me peaksime selle juures paremini ära kasutama Euroopa Liidu vahendeid, me peaksime looma naistele sellised tingimused, et nad saaksid ühitada töö- ja pereelu. ärinaiste olukorda või seisundit oleks vaja tugevdada, eriti arvestades praegust majanduselu ning kindlasti tuleks selleks eraldada ka vastavad vahendid, aitäh! aitäh ja järgmiseks kolleeg Nevedalova. tänan, president. raske olukord tööturul on meile demonstreerinud, et tegelikult on veel soolist diskrimineerimist. paljudel naistel puudub julgus hakata tegelema ettevõtlusega, just nimelt sellepärast ma tervitangi seda raportit, meil on vaja motiveerida naisi, naised peavad teadma, et neil on meie toetus. ma toetan kindlasti ka Erasmuse programmi initsiatiivi nimelt äh, uute naisettevõtjate koolitamist ja ma kutsun üles eraldama uusi vahendeid selleks, et seda tööd veel edendada niimoodi, et naistel oleksid võrdsed võimalused, võrdne juurdepääs ähm, rahastamisvahenditele. meil on ikka veel vaja öö, äh, tööd teha selle nimel, et tagada võrdne juurdepääs, aitäh! aitäh ja öö, äh, kolleeg Papadopoulou. president Σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ανάπτυξη της... Suur tänu. Tõepoolest Euroopa Liit tahab äh, naiste ettevõtluse vaimu ära kasutada, rahastades VKE-sid. kuid me peame nüüd äh, veelgi kiirema käigu sisse lülitama. me ei tohi piirduda ainult võrdsusega, me peame tagama ka töö ja eraelu ühildamise võimaluse. naised peavad saama toetust nii tehnilises plaanis kui ka koolituse plaanis sobivate meetmete projektidega, mis saaksid alguse juba koolis ja ülikoolis, selleks et naiste eneseusaldust suurendada ning julgustada neid oma ettevõtteid arendama, aitäh! aitäh! ja kolleeg Wertmann, palun tänan, president suur aitäh selle vägagi märkimisväärne, väärse aruande eest. ettevõtlusega tegeleb palju rohkem mehi kui naisi. ja see on erinevus, mida me võiksime vägagi vabalt aidata kaotada, toetades naisi ettevõtluses. naised oskavad väga hästi teha mitmeid asju samal ajal, selles on nende võtmeroll kaasaja ühiskonnas, äärmiselt oluline on, et rohkem naisi hakkaks tegelema ettevõtlusega. muidugi nii ehm, liikmesriikide tasandil kui rahvusvaheliselt on veel väljakutseid, aga me peame nendega kuidagimoodi toime tulema. aitäh ja nüüd volinik Tajani, palun komisjon teeb konkreetseid ettepanekuid, et naiste ettevõtlust suurendada ähm, väikeettevõtluse algatuse raames. esimeseks meetmeks on ähm, äh, saadikute võrgustiku loomine, mis siis äh, viidi sisse kahe tuhande üheksandal aastal. me püüame julgustada naisettevõtjaid äh, kutsuma üles naisi kõikjale ettevõtjateks hakkama eeskujud on väga olulised, et äh, julgustada kedagi ettevõtet rajama. täna on meil kolmsada kakskümmend saadikut kahekümne kahes Euroopa liikmesriigis. see võrgustik on olnud tõeline õnnestumine ning äh, suur hulk äh, ettevõtmisi on juba läbi viidud äh, mitmed saadikud on läinud ka oma eesmärkidest veelgi kaugemale. Nad on osalenud aktiivselt uute ettevõtete rajamises tänu nende tööle siia, kus, kuues riigis, ähm, kahjuks teiste riikide kohta ei ole meil andmeid, on loodud juba sada kümme ettevõtet naiste poolt komisjon valmistab viieteistkümnendaks novembriks ette mentorite võrgustiku. see on suunatud naistele, kes on juba ettevõtjad. me tahame, et naisettevõtjad äh, hakkaksid mentoriteks uutele naisettevõtjatele me tahame, et nad jagaksid omapoolset nõu no,, ning äh, aitaksid äh, uusi ettevõtteid arendada. me oleme riikides äh, välja valinud edukaid naisettevõtjaid selle võrgustiku jaoks, suur tänu! suur tänu, arutelu on seega lõppenud ja hääletamine toimub homme pool kaksteist. nüüd on meil päevakorras Edith Baueri raport pensionieale lähenevate naiste olukord.